tegutseb konstruktiivselt ja et sedasama teeb härra Janukovitš. suur tänu, härra Svoboda ja härra Migalski, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud